head kolleegid. istung on taas avatud. palun kõigil oma kohtadele asuda. meil on nüüd äh, asepresidentide valimise esimese vooru tulemused käes. hääletajaid oli seitsesada kaks valgeid või kehtetuid sedeleid nelikümmend üks, väljendatud häälte arv seitsesada kuuskümmend üks, absoluutne häälteenamus kolmsada kolmkümmend üks. kandidaadid said järgmised tulemused Pro. proua Äh, proua McInnes, kuussada kaheksateist häält valitud asepresidendiks. Ono-, honoreevu-. Pedro Silva Pereira, viissada viiskümmend kuus häält. Eletto. valitud Honorevole Wieland. Rainer Wieland, viissada kuusteist valitud. Honorevole. Baali, viissada kuusteist häält valitud. Katariina Baali. Honorevole Karas. Otmar Karas nelisada seitsekümmend seitse valitud asepresidendiks. Honorevole Kopatš, nelisada seitsekümmend üks häält valitud. Honorevole Clara Dobrev. Clara Dobrev, nelisada kaks valitud Honorevole Tšarantsova, trecent-. Tšarantsova, kolmsada üheksakümmend viis valitud. Honorevole Baer. Nicolas Baer, kolmsada kuuskümmend kolm häält valitud. Honorevole Jaroka. Jaroka kolmsada nelikümmend üheksa häält valitud. Honorevole Autala. Haudala, kolmsada kolmkümmend kuus häält valitud Need on valituks osutunud kandidaadid, kes said absoluutse häälteenamuse. Papadimulis kolmsada kolm häält, Kolaja kakssada kolmkümmend seitse häält, Krasnodebski sada kuuskümmend üheksa häält, Castaldo sada nelikümmend kolm häält, Huhtasaari sada kolmkümmend viis häält, Vizotto sada kolmkümmend häält nimetatud kolleegid ei osutunud valituteks. õnnitlen loomulikult neid kolleege, kes valiti asepresidentideks, kuid parlamendi juhatuse valimiseks on meil vaja veel valida kolm asepresidenti, seepärast on vajalik asuda äh, teise vooru hääletuse kallale. kui märkusi ei ole siis kehtivad endiselt esimese vooru kandidatuurid. kas kellelgi on märkusi? E kui märkusi ei ole, siis esimese vooru kandidaadid jäävad kehtima, teine voor toimub kell kaheksateist kolmkümmend. E, et jõuaksime trükkida välja uued valimissedelid ja kohtume siis uuesti täiskogu saalis hääletamiseks ning kohtume kell kaheksateist kolmkümmend, istung on peatatud.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 peame edasi minema teise vooruga asepresidentide valimisel. Zanni on palunud sõna. aitäh. IND fraktsioon on otsustanud ühe esin-, kandidaadi maha võtta proua Huhtasaari uh-, nimelt ja jätame vaid äh, kolleeg Pitsoto. selge, aitäh, siis me peame laskma hääletussedelid uuesti ümber trükkida. aga selleks, et seda saaks teha, peame tegema jälle pausi kuni kella seitsmeni. suur tänu teile koostöö valmiduse eest!